okei okay,, friends, it's uh, nine. hästi, sõbrad, kell on üheksa kakskümmend ehk me peaksime alustama hääletusega eh,. Uh, SND Group has called. sotsiaaldemokraadid on palunud nimelist hääletust lisadele üks kuni viis mis puudutab äh, tööhõivekomisjoni panust struktureeritud dialoogi. kas keegi on sellele vastu, et me hääletame nimeliselt? kes pooldab nimelist hääletust? That's more than eleven. on rohkem kui üksteist inimest, kes püsti tõusid. nii et alustame hääletusega kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lisa üks, nimeline hääletus, hääletus algas. And uh, the vote is hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolme häälega. lisa kaks, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus on läbi. tagasi lükatud kolme häälega. lisa kolm, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus on läbi. tagasi lükatud viie häälega, lisa neli, samamoodi nimeliselt, hääletus algas. hääletus on läbi. vastu võetud kolmekümne kuue häälega. kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lisa viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on läbi. vastu võetud kahekümne viie häälega. kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lis-, lisa kuus, nimeline hääletus, hääletus algas, hääletus läbi, vastu võetud kahe häälega. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu. tundub, et peaks kontrollima. jah, elektrooniline kontroll. kompromissettepanek kümme. hääletus algas. hääletus on läbi. jah nelikümmend kuus poolt, mitte keegi vastu. Was... aga ainult paar tükki tõstis kätt. nii et hääletame nüüd äh, tööhõivekomisjoni panuse struktureeritud, äh, panuse üle struktureeritud dialoogi nimeliselt äh, hääletus algas. hääletus on läbi vastu võetud kakskümmend neli poolt. ja suur tänu kõigile tehtud töö eest ning läheme edasi. päevakorrapunkt number kaheksa, töötingimused ja ebakindlad töösuhted ning alustame kompromissettepanekuga J. kompromissettepanek J, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek Q poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek S poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek AK poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, ei, see langeb ära kõik langeb ära kuni leheküljeni kolm, muudatusettepanek sada kaks lõike üks A üle uues sõnastuses. muudatusettepanek sada kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada kaks, elektrooniline kontroll. hääletus algas. The vote is open on amendment one hundred. hääletus algas, muudatusettepanek sada kaks hääletus on läbi, vastu võetud kolme häälega. muudatusettepanek sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada neli, suuline muudatusettepanek, mille on teinud sotsiaaldemokraadid, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime. muudatusettepanek sada neli, hääletus algas. hääletus on läbi. tagasi lükatud kahe häälega muudatusettepanek sada viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. ma ütleks, et vastu võetud. kontrollime. sada kuus hääletus algas. hääletus on läbi. vastu võetud kahekümne kaheksa häälega sada seitse, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, kontrollime sada seitse elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus on läbi vastu võetud kolme häälega, kompromissettepanek R, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek T poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi lehekülg seitse, kompromissettepanek AM, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudat-, muudatusettepanek, ei siiski kompromissettepanek AO poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek U poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada kuuskümmend viis, elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kahekümne kaheksa häälega. kompromissettepanek V, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek AN, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksik V, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend neli, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime sada üheksakümmend seitse, elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus on läbi. vastu võetud kolmekümne häälega, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud, ma pakun aga te soovite seda kontrollida, väga hea, sest tõesti ebaselge tulemus hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud kahekümne seitsme häälega. kompromissettepanek Y poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek Z poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viis, osade kaupa. esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek AA, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. AB kompromissettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss AD poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lehekülg kolmteist, kompromissettepanek AS järgmisena, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek AC, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AD, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lehekülg neliteist, kompromissettepanek X, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud. kontrollime. kakssada nelikümmend elektrooniline kontroll. hääletus algas hääletus on läbi. tagasi lükatud äh, suure häälteenamusega kompromiss AE, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AF poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AG poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek AB poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kolm osade kaupa. esimene osa, hääletus algas, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud tundub vähemalt, teine osa, kes poolt, vastu erapooletu. ma pakun, et vastu võetud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. kakssada kuuskümmend kaks elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus on läbi. tagasi lükatud kolme häälega. edasi kakssada kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu väga ebaselge tulemus, nii et kontrollime, elektrooniline kontroll, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud suure häälteenamusega kompromissettepanek AH, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kontrollime. kakssada viiskümmend neli hääletus algas. hääletus on läbi. jah vastu võetud kolmekümne viie häälega. kakssada kakssada seitsekümmend kaheksa, kes poolt. jah, kakssada seitsekümmend seitse kõigepealt, kes poolt. vastu erapooletu vastu võetud, kakssada seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Agri seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, kompromissettepanek ai, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. esimene osa, kakssada üheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus on läbi tagasi lükatud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kolm, kes poolt, oi, see on ka osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek AL, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada üks, kes poolt, vastu, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kontrollime kolmsada üks, hääletus algas. hääletus lõppes ka kohe. tagasi lükatud kolmsada kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromiss AJ, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kolmsada neli, hääletus algas. The vote is open and the vote is now closed. hääletus lõppes. kolmsada viis langeb ära, kompromissettepanek AR, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AQ, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kompromissettepanek AQ, hääletus algas. And the vote is now closed. hääletus on läbi, vastu võetud ühe häälega. kolmsada 300 neliteist langeb ära, kolmsada viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. kontrollime. hääletus algas, hääletus on läbi tagasi lükatud ühe häälega kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud edasi lehekülg kakskümmend neli, Agri kakskümmend kolm, kes poolt? vastu. Neid on nii vähe, kes kätt tõstavad, nii et proovime veel kord. Agri kakskümmend kolm, kes poolt? vastu. erapooletu, vastu võetud. Agri üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, vastu võetud Agri kuus Agri seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, FEM üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek AV, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, FEM seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tundub, et vastu võetud. FEM seitse, FEM kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kümme, FEM kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kaheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud.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 tundub, et hääletusnimekirjas on viga. nii et kaheksa ja üheksa koos. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist ja seitseteist üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist ja kuusteist koos, sest ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud FEM viide kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend ja kakskümmend seitse üheskoos, sest nad on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm üheskoos, sest ühesugused. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud FEM viide üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM viide kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM viide neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss C, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd läheme kompromissettepaneku K juurde, leheküljel kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek L poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. viiskümmend viis And the vote is open and the vote is now closed. hääletus algas ja lõppes ka kohe ning vastu võetud äh, kahekümne kaheksa häälega viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, ei, viiskümmend kuus kontrollime. hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. kompromissettepanek E, siiski enne kontrollime viiskümmend seitse, elektrooniline kontroll. hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek G, e, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. seitsekümmend üks hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud. Fem üks, Fem I, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud Agri D poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Fem D, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Fem U, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek H, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes poolt? vastu. erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek N. tahate kontrollida seitsekümmend seitset? olgu, seitsekümmend seitse elektrooniline kontroll. hääletus algas ja hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne ühe häälega kompromissettepanek N, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek O poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss M, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Agri Jott poolt vastu, erapooletu. kontrollime. Agri Jutt, hääletus algas. hääletus lõppes. läbi. tagasi lükatud. FMV, kes poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. Fem A poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, Fem A. hääletus algas ja hääletus lõppes ka kohe. vastu võetud kolme häälega vabandust, üheteistkümne häälega. FEMB, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEMB, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. FEME, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. FEMF ei kompromissettepanek AU, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FMK, e kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. FEM, FEMO, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud FAM ähm, S, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. FAM ähm, S, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kolme häälega. järgmiseks Agri A, kes poolt, Agri A eraldi, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri B poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri C poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri E poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri F poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri G poolt, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri Hash, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri I poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri K poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek A kaks siis V, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd hääletame raporti eelnõu üle muudetud kujul elektrooniliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne kaheksa häälega. üks vastu, viis erapooletut. aitäh raportöörile ja kõigile, kes panustasid. Uh, the... ja nüüd jätkame arvamuse projektiga, mis puudutab kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi. ja alustame kompromissiga üksteist nii et kompromiss äh, üksteist ja kaksteist koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga kuus. see on lisand kompromissile kaksteist, kes on poolt. leheküljel kaks on see muudatusettepanek kuus. ja see lisandub kompromissile kaksteist kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromissi üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli, hääletame neid koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, peame kontrollima. hääletus alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollin muudatusettepanekut seitsekümmend ühe, seitsekümmend viis. Äh, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kaheksakümmend viis vastuhäält. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. ja see on vast-, tagasi võetud, ütleb kõneleja. seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa koos seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend nii et nüüd hääletame muudatusettepanekuid seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa, kuus. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend hääletus alanud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli, neid me hääletame koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 ja siis on veel mõned muudatusettepanekud, mida me ei hääleta ja nüüd kontrollime muudatusettepanekuid üksteist ja üheksakümmend kolm, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, peame kontrollima kompromissi kaks, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. jätkame kompromissiga kümme, viisteist ja kuusteist, hääletame neid koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud ma ütleks, et tagasi lükatud. kontrollime kompromissi kolm. hääletus on alanud, hääletamine lõppenud. vastu võetud. sada kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 erapooletud. kui, äh, kui ma ütlen, et vastu võetud ja siis kontrollime. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. ja siiski oli vastu võetud. üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime üheksateist. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. ja oli vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada, kontrollime saja kahekümne kolmandat, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kolmkümmend, kolmekümne seitsme häälega. sada kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks ja sada kakskümmend viis hääletame koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm koos äh, muudatusettepanekutega sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, er-, kontrollime muudatusettepanekut ja hääletus on alanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. ja jätkame muudatusettepanekuga sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kuus, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, ta-, kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend seitse, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kahekümne kolme häälega muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. peame kontrollima kahekümne kaheksandat, hääletus alanud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud kahekümne viie häälega kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud kolmkümmend kaheksa koos muudatusettepanekutega kolmkümmend üheksa, nelikümmend, nelikümmend üks. hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kahekümne nelja häälega nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekud nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis, nelikümmend kuus, neid hääletame koos. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime neid. hääletamine alanud, hääletamine on lõppenud. ja ongi tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanekud nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kompromissi üks. kontrollime kompromissi üks. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kaks, kahekümne nelja häälega muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame äh, arvamuse projekti lõpet-, muudetud kujul, elektrooniline hääletus nagu tavaliselt, hääletamine alanud. ja hääletamine on nüüd lõppenud. aitäh raportöörile! ja nüüd lähme ruumi PHS 3C50 ühi-, kus meil on ühine komisjon, ühine koosolek majanduskomisjoniga, aga pärast seda tuleme tagasi siia ruumi. ja pärast äh, kuulamist on teemaks see, et mis juhtus Euroopa koolitusfondi direktori kandidaadiga ja me kuulame kandidaati. see on meie jaoks oluline. et pooleteiseks tunniks lähme nüüd ruumi PHS kolm C viiskümmend, kus meil on ühine koosolek majanduskomisjoniga ja siis tuleme siia tagasi. üksteist nelikümmend viis peame saama teada mis juhtus, kui nimetati äh, Euroopa koolitusfondi direktori kandidaat